tere päevast, kolleegid. me läheme oma istungjärguga edasi. eilse istungjärgu protokoll on saadaval, kui teil on kommentaare. aga tundub, et ei ole, siis on protokoll vastu võetud. suur tänu meil on kaks arutelu tänasel pärastlõunal